kõneleja kaheks minutiks, vabandust, kaheks ja pooleks minutiks on proua Weber. La... aitäh, president. möödunud äh, kuul mõõti äh,, mõest, mõisteti kirjanik ja inimõiguste äh, aktivist Liu Xiaobao vangi äh, peale seda aasta tagasi äh, mõisteti ta vanglasse, harta, mis puudutab kõiki hiinlasi, nõudes kõige normaalsemaid asju demokraatlikus ühiskonnas, äh, vaba äh, sõna, sõnavabadust, vabu valimisi ja seaduse ülimuslikkus. härra Liu Xiaobao kasutab ainult rahulikke meetmeid ja see kohtuprotsess äh, rikub kõiki rahvusvahelisi inimõiguste ja põhivabaduste norme. seetõttu härra Liu Xiao äh, tuleks äh, nõuda tema tingimusteta vabastamist ja see peaks toimuma koheselt. kallid kolleegid, viimaste aastate jooksul on suhted Euroopa Liidu ja Hiina vahel keskendunud peamiselt majanduslikule aspektile ja see varjutab riigi äh, demokraatlikku olukorda ja kõige hullemaid inimõiguste rikkumisi, mis on Hiinas süstemaatiliselt toimunud paar päeva tagasi. tunnistas esimest korda politseinik, et tuntud inimõiguste jurist ja härra Gao Zhisheng, äh, Nobeli eh, äh, preemia laureaat, kadus peale seda, kui ta oli aasta olnud Hiina võimude käes ja paljud kardavad, et ta on surnud paar nädalat tagasi ignoreeris Hiina valitsus Euroopa Liidu taotlust mitte hukata Euroopa Liidu kodanikku. Hiina ignoreerib oma rahvusvahelisi lubadusi ja kokkuleppeid inimõiguste valdkonnas ja me peame mõist-, mõtisklema, miks nendel tingimustel pidi Äh, Hiina esitama ennast äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogusse, kas selleks, et legitimeerida oma inimõiguste rikkumisi. kahe tuhande üheksandal aastal andis Hiina valitsus välja riikliku inimõiguste plaani, see on pikk dokument, mis ei ole tegelikult midagi enamat kui tükk paberit. ei ole kahtlustki, et siin kojas Euroopa Parlamendis on Euroopa Parlamendil kohustus rangelt hinnata Euroopa Liidu ja Hiina inimõiguste alast dialoogi, aitäh! aitäh, proua Weber, järgmine üheks kõneleja, üheks minutiks härra Kelam. tänan, härra president. Hiina on näidanud muljetavaldavat majanduskasvu, kuid osa sellest progressist on saavutatud selliste meetodite kasutamistega, mis on räigelt vastuolus üleüldiselt aktsepteeritud normidega lootused, et sündmused nagu äh, olümpiamängud sunniksid äh, Hiina võime lugu pidama rohkem inimõigustest, on osutunud tühiseks, vastupidi, me peame tegema oma järeldused sellest faktist. tänasel päeval Euroopa Parlament väljendab omapoolset muret väljapaistva inimõiguste aktivisti Liu Xiaobo äh, juhtumi pärast, kes kirjutas alla kahe tuhande kaheksanda aasta konstitutsioonilise reformi ja inimõiguste kaitsmise dokumendile. Ähm, inim-, harta, millele kirjutasid alla rohkem kui kümme tuhat äh, Hiina inimest, see oli väga julge nendest. möödunud kuul mõisteti Liu Xiaobo üheteistkümneks aastaks vangi, täna palume tema kohest ja tingimusteta vabastamist ning väljendama omapoolset solidaarsust rahumeelsete sammudega, mida astuvad Hiina kodanikud demokraatlike reformide poolt ning inimõiguste kaitsmise poolt, mida on lubanud täita ju Hiina valitsuski. aitäh! aitäh, härra Kelam, kaheks minutiks, proua de Keiser, Keiser. jah, aitäh, kiireloomulised resolutsioonid on alati väga keerukad koostada, sellepärast et tihti selle asemel, et kirjeldada humanitaarset äh, kriisiolukorda, me räägime poliitilistest küsimustest. tegemist on äh, viimase vahendiga ja see tähendab seda, et kõik teised dialoogi ja mõjuvahendid on osutunud täiesti ebatõhusaks ning kuna me ei saa äh, midagi oma käitumisega muuta, siis me mõistame hukka Hiina puhul märtsis kaks tuhat üheksa eh, ja veel kahel järgneval korral ning eh, lisaks eh, veel märtsis kaks tuhat kümme on kaks resolutsiooniprojekti Hiina kohta. me näeme, et see ei ole midagi kaasa toonud. Hiina mm, demokraatiale suunamine on olnud väga keerukas ning ma ka loodan, et me ei eksi siin oma eesmärkides, vaid me oleme eksinud ainult strateegias. <clears throat> uiguuri resolutsiooni osas me lootsime lõpetada, et lõpevad, äh, äh, lõpevad nende süüdimõistmised. Liu Xiaobo ainsaks äh, kuriteoks on siin demokraatia eest võitlemine. ma kardan aga et Hiina puhul see mõju ei avalda. Hiina on meie vältimatuks kaubanduspartneriks, neil on ka julgeoleku nõukogus oma koht. meil on Äh, vaja nende toetust, et äh, kliimamuutustel äh, osas mõju avaldada. me peame sellega arvestama, me peame lugu pidama ka nende poolt tehtud jõupingust, jõupingutustest. minu fraktsioon võttis tagasi oma allkirja, kuid olgem selged, inimõiguste küsimustes ma olen sama, sama nõudlik kui teised aga meie fraktsiooni lõplik hääletus, see sõltub sellest, kas meie muudatusettepanekud võetakse vastu või mitte. suur aitäh, proua de Kaiser ning äh, proua Veržia nüüd palun, poolteist minutit. Hiina on suur riik, mille ajalugu on väga rikas ning tema arenguvõimalused on tohutud. olümpiamängud eelmisel aastal Pekingis ei toonud kaasa oodatud tulemusi. Euroopa liidu äh, suhetele on Hiinaga äärmiselt oluline tähtsus ning Euroopa Parlamendi saadikutena on meie kohustuseks ütelda, mis on meie jaoks oluline ja mis ei ole meie jaoks vastuvõetav. inimõiguste olukord aga ei ole vastuvõetav meie jaoks. Liu Xiaobo juhtum, kes nõuab lihtsalt demokraatlikke reforme ja kes sai üle kümne tuhande toetaja, on siin vägagi piltlik. tegemist on suure julgustükiga, et niivõrd palju hääli äh, koguda. me peame nõudma, et Liu Xiaobo ja kõik teised, keda kiusatakse taga, kes on vangi mõistetud, et nad vabastataks, sellepärast et nende ainsaks kuriteoks on inimõiguste kaitsmine ning äh, põhiõiguste kaitsmine ja sõnavabaduse kaitsmine. nagu kolleegid ütlesid hiljuti, äh, Mm, mõisteti surma Briti kodanik, tegemist oli aga vaimse puudega inimesega. esimest korda Euroopa kodanikke hukati Hiinas, eh, seda viimase viiekümne aasta jooksul. jah, sõnavabadust rikutakse iga päev üha enam Hiinas ning eh, seda me näeme ka Google'i eh, juhtumi puhul. Google'il ometigi on väga hea maine, kuid ja siiani on Google nii hästi kui võimalik kaitstud äh, internetikasutajaid. kuid in, nüüd on äh, Google nõustunud äh, filtri kasutamisega Hiina võimude nõudmisel. me ei saa aga nõustuda sellega, et üks valitsus lihtsalt takistab interneti kasutajatel ennast väljendamast internetis. kõik peavad reageerima sellele. Hiina äh, internetikasutajatel peab olema võimalus juurde pääseda tsensuurivabale informatsioonile ja Euroopa Liit peab äh, toetama äh, informaatikaettevõtteid, äh, kes aitavad hiinlastel seda vahendit kasutada ning me peame tegema lõpu tagakiusamistele ka ajakirjanike osas, nagu see oli härra Xinjiao mm, osas ning lõpetuseks, palun ärgem unustage ka Tiananmeni hukkunuid. Ehm, kolmanda, neljanda juuni öösel ehm, väga paljud noored hiinlased ehm, said surma, tegemist on väga kurva sündmusega ja me peame seda mälestama ning austust avaldama neile noortele ohvritele. kuid kaheksakümne üheksanda aasta kõikidele ohvritele me toona nii suurt tähelepanu ei töö, ei pööranud. ja nüüd üks minut, härra Tänno. härra president, et taaskord eh, me arutame eh, inimõiguste rikkumisi Hiinas, näitab, et kommunistlik autoritaarne juhtkond Pekingis on otsustanud eh, alla suruda igasugune poliitiline vastuseis. selle fakt ei peaks meid takistama tõstatama nende teemade kergitamist parlamendis, ma usun, et meil on vähe sellest, et kohustus nii teha, aga me oleme seda ähm, võlgu ka inimõiguste ohvritele Hiinas, nagu näiteks Liu Xiaobao, kellel on ähm, võimatu ennast kaitsta ja seetõttu arutame seda teemat täna jälle. Saharovi auhinna andmine Hu Jiaole kahe tuhande kaheksandal aastal näitas maailmale, kui tõele, tõsiselt meie parlamendiliikmetena võtame inimõiguste olukorda Hiinas. me võtame seda tõsiselt, sest Hiina on oluline, see on väga suur, ta, ta mõjub, tal on mõju kogu maailmas see sunnib Euroopa Liitu otsuda strateegilist partnerlust, mille aluseks on lugupidamine ja vastastikune julgeolek. lõpuks võib-olla on meie suhted eh, Hiinaga ühistel väärtustel, demokraatial ja seaduse ülimuslikku me kõik võime ju loota. me kõik aga loodame minu arvates, et koidab päev, kui taolised ideed, mis on Aasiale võõrad, kus me tõesti näeme, et see ka praktikas äh, on kehtiv äh, Hiinas. ma vaatan Indiat ja Taiwan'i, kellel on äh, ilmalikud traditsioonid, kes põhimõtteliselt tõestavad seda, et BRC ehk Hiina Rahvavabariik ei saagi demokraatlik olla. proua Haudala, palun. aitäh, esimees Leoksia äh, juhtumil on oluline see, et juba kümme tuhat inimest on avalikult toetanud teda. ja minu arvates Euroopa Parlamendil on äh, vaja tunnistada nende inimeste julgust ja neid selle eest tänada. samal ajal peame meenutama teile, et Hiina ise on andnud lubadusi inimõiguste olukorra parandamiseks. Hiina äh, taotleb liikmelisust ÜRO inimõiguste komisjonis, öeldes, et ta lubab täita inimõigu- või ta pühendub inimõiguste kaitsmisele ja edendamisele ja et Hiina kavatseb täita inimõiguste äh, alaseid kõige kõrgemaid nõudeid. Need on Hiina enda lubadused ÜRO ees ja me peame sellele viitama. siin äh, resolutsioonis räägitakse ka Euroopa Liidu ja Hiina vahelisest inimõiguste alasest dialoogist ja kui väga me ei tahaks ka olla optimistlikud, siis lõpptulemus on, on ikkagi selline, et inimõigusdialoogi äh, äh, alasest äh,, inimõiguste alasest dialoogist pole olnud mingit kasu. me peame omavahel arutama, kuidas parandada oma strateegiat, kuidas saaksime sundida Hiinat või panna Hiina mõistma seda, et tema lubadused inimõiguste valdkonnas on meie ühine teema ja sellest sõltub otsustavalt meie ühis-, koostöö tulevikus. lõppude lõpuks võib küsida, miks Hiina suht-, suhtes on Euroopa Liidu poliitika nii hajunud ja, ja ebatõhus ja kuidas me parlamendina saa-, saaksime toetada komisjoni, nii et saavutatakse meie uue strateegia Hiina suhtes? tänan, proua Haudala, läheme edasi äh, fraktsioonide esindajate nimel. härra Preda, poolteist minutit. aitäh, härra eesistuja. sõnad ei peaks olema äh, kuriteoks, seda ütles Leo Chabot ähm, kahe tuhande kaheksandal aastal oma poliitilises manifestis, mida toetasid tuhanded hiinlased taoliste äh, avalduste eest, selle eest, et ta toetab inimõigusi, saadeti Liu Xiaobo äh, üheteistkümneks aastaks vangi. see otsus on Hiina intensiivse kampaania sündroom. ta võitleb inimõiguste kaitsjate vastu. täna hommikul Hu Jun-Junile Tianmeni liikumine, liikumise juht mõisteti kahekümne üheksaks aastaks vangi. selle tulemusena usun mina, et on hädavajalik läheneda sellele teemale inimõiguste teemale järgmisel Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumisel, nii nagu resolutsiooni üheksas artikkel ütleb ja nagu ütles proua Haudala siin enne, et dialoogi instrument inimõiguste valdkonnas ei ole piisav. see teema peaks olema osa tippkohtumisest, sest dialoog siiamaani ei ole andnud mingisuguseid tulemusi. aitäh, härra Preda härra Baltsiitis, üks minut. aitäh, härra president, kallid kolleegid, Euroopa Liit peab praegu läbirääkimisi uue raamlepingu üle Hiinaga, millega pannakse paika majandussuhted selle riigiga. Need suhted on väga tihedad, kuid me ei tohi sulgeda silmi korduvate inimõiguste rikkumiste vastu ning ähm, seaduste ülimuslikkuse hülgamise suhtes. inimõigustealane äh, dialoog Hiinaga, mis loodi aastal kaks tuhat ja see on osutunud ebaefektiivseks, EL ja eriti tema kõrge esindaja peaksid tagama koordineeritud ja tõhusat ühist välispoliitikat Hiina suhtes ning inimõigustest kinnipidamine peab olema selle poliitika aluseks, aitäh suur tänu, härra Baltsiitis, järgmisena pooleteist minutiks proua Krüppel. kui Hiinale anti olümpiamängude korraldamise õigus, siis mina koos teistega lootsin, et kõik nende poolt antud lootused aitavad kaasa inimõiguste olukorra paranemisele. ei olümpiamängude ajal ega ka pärast seda selgus, et edasiminekut ei olnud, vastupidi, inimõiguste olukord halvenes. ja nüüd Äh, pärast Li Jiabo juhtumit ja äh, tema erakonna tegevuse homo, homoseksuaalide partei keelustamist ja inimõiguste äh, aktivistide tagakiusamist on olukord muutunud ähvardavaks ja seetõttu me nõuame Li Jiabo ja teiste inimõiguste aktivistide kohest vabastamist. kui Hiina soovib olla rahvusvahelisel areenil tunnustatud partner, peab Hiina loobuma oma äh, ähm, tagakiusamise meetodist ja hüsteeriast äh, nende inimeste vastu, kes kasutavad ka internetti oma ideede edendamiseks. me ei saa seda aktsepteerida, see on oluline osa põhiõigustest, tuleb kinni pidada sõnavabadusest kõikjal maailmas. sest tegemist on äh, üleüldise õigusega mis kehtib nii USA-s, Sudaanis, Hiinas kui ka kõikjal mujal ja seetõttu Hiina Rahvavabariigis tuleb leppida asjaoluga, et kui nad soovivad tõesti teistsugust rolli täita, Nad peavad seda arvestama ja mina arvan, et meie eurooplastena, meie ametlikes suhetes eh, Hiinaga eh, peaksime seda tõstatama ka Euroopa Liidu tippkohtumises, me oleme huvitatud keskkonnapoliitikast, kliimamuutuste poliitikast, finantsturgude reguleerimisest, me peame Hiina osapoolele selgelt ütlema, et nad peavad parandama oma inimõiguste alast tegevust. tänan, järgmisena proua Fontana, poolteist minutit. härra Fontana üks põhilisi probleeme Äh, inimõiguste valdkonnas äh, Hiinas on äh, sunniviisiline töö, madalad sissetulekud, see on kui kaasaegne orjapidamise vorm, väga paljud tooted on pärit just Hiina, Hiinast, kus on madalad tööjõukulud ja see tekitab ebaõiglast konkurentsi Euroopa turgudel Äh, USA-s on juba vastu võetud mõningad seadused, millega keelustatakse äh, selliste toodete import USA-sse, peaks Euroopa ka mõtlema sellele, et ka meie turgudele ei tuleks tooted, mis on toodetud sunniviisiliste töötajate poolt. selleks on vaja ka teadlikkuse kampaaniat üldsuse teavitamiseks sest kõik Hiinast äh, imporditud Euroopa Liidu tooted peavad vastama meil kehtivatele standarditele ja peavad olema vastavalt märgistatud, et need oleks jälgitavad. Äh, need ettevõtjad, kes investeerivad Hiinasse, peavad kinni pidama ka äh, tööjõule kehtestatud nõuetest ning arvestama töötajate õigustega ning tuleb kehtestada vastavad standardid me ei saa aktsepteerida sunnivilise töö kasutamist, odava tööjõu kasutamist, ainult niimoodi me saame kaasa aidata nendele hiinlastele, kes võitlevad inimõiguste eest, vastasel juhul me saame nende kaasosalisteks, kes nende vastu tegutsevad. järgmisena härra Macmillan Scott üheks minutiks. tänan, president. mul on au olla Euroopa Parlamendi asepresident, kes vastutab demokraatia ja inimõiguste eest ja päris õigesti selles resolutsioonis keskendutakse Li Liu Shabaole, kes on kahe tuhande kaheksanda aasta harta peamisele autorile ja inglisekeelses versioonis on sellele pandud ka teistsugune. pärast minu viimatist visiiti Beijingi kõik need, kellega ma olin kontaktis, on sattunud vangi või neid on piinatud. Hu Jia on ikka veel vangis ja vajab arstiabi ja eriti Gao Shisheng, kes väidetavalt on kadunud pärast kolme poole aastat vangistuses ja koduarestis ja piinamist, äh, mis sundis teda kaks korda üritama enesetapu. Gao saatis avalikke kirju režiimile äh, kahe tuhande kaheksandal aastal ja lõi aluse kahe tuhande kaheksanda aasta äh, harta koostamisele ja tänu sellele saavutas suurt toetust kõikjal Haanas. Hiinas. ma arvan, et ametivõimud peaksid nüüd üles leidma Gao Zhishengi ja ta vabastama. ei tohi kahelda, et Euroopa Liit ei loobu reformist Hiinas ja loomulikult ka Tiibetis. tänan, härra Mäkk-Mellaskott. ma tahaksin lühidalt anda sõna kahele sõnavõtjale Vaba Foorumi raames. meil on veel viis minutit kuni kaheteistkümnendani ja meil on veel üks päevakorrapunkt ja hääletus algab kell kaksteist proua Korhola on talumatu, et kaubanduslikud huvid on olulisemad Euroopa Liidu ja Hiina suhtes ja nõuded demokraatia, inimõiguste äh, viited lähevad tervituste tasandile, ma olen järginud, kui julge on Euroopa Liit lõpetada koostööd Hiina ametnitega, kui asi puudutab internetilehekülgede eh, eh, tsenseerimist ja sulgemist ja ka Google'i eh, nõudeid tagada sõnavabadus Hiina internetikasutajatele. Hiina arvam-, sõnavabadusvangid ootavad järguvalt äh,, jätkuvalt äh, Euroopa Liidu seisukohti Hiina ja Euroopa tippkohtumisel. me peame nägema, et kaubanduslike suhete arut- äh,, aretamine, arendamine Hiinaga äh, peab olema seotud poliitilise dialoogi ja inimõiguste austamisega, aitäh! suur tänu, proua Meissner üheks minutiks. täna president me oleme täna palju rääkinud sellest, millised on võimalikud meetmed Hiina survestamiseks. sest selge on see, et midagi tuleb ette võtta, proua de Kaiser ütles, et nemad võtsid oma toetuse tagasi. ma ei usu, et see on õige tegutsemisviis. me ei peaks Euroopa Liiduna järele andma. me peame tagama selle, et, et Lissaboni lepingus kirja pandud põhiõigused on tagatud ja paljastama inimõiguste rikkumised meil ei ole teist võimalust. me ei räägi ainult äh, mahepõllundusest, me räägime inimestest nagu Liu Xiaobo ja Gao Zhisheng, kes üritas enesetappu, kes on endiselt vangistuses. me samuti kogesime, et äh, olümpiamängude kontekstis, kui me püüdsime Hiinaga kontakti luua ja nendel teemadel rääkida, see ei toiminud, inimõiguste olukord ei paranenud aga me ei tohi siiski loobuma äh, ja peame tegelema nende küsimustega kirjeloomuste resolutsioonide raames. tänan ja järgmisena proua volinik. suur tänu, president. Euroopa Liit on selgelt väljendanud oma sügavat muret äh, ebaproportsionaalse äh, kohtuotsuse suhtes, mis on ehitatud, mis langetati Leo Chabot vastu üksteist aastat vangistust põhjusena peeti tema kui Harta kaks tuhat kaheksa autorlust, eh, mis oli suunatud demokraatlike reformide ja Hiina demokratiseerimisele ja ka mitmetele inimõigustega seotud küsimustele internetis eh, president, me pöörame suurt tähelepanu eh, sõnavabadusele, südametunnistuse vabadusele, mis on meie demokraatlike süsteemide nurgakivideks. Äh, härra Liiu vastu suunatud kohtuotsus ei olnud kuidagi ühilduv sõnavabaduse põhimõttega ning äh, rahvusvaheliste kodanike ja poliitiliste õiguste lepinguga, millega Hiina on liitunud. me, härra president, püüame kaitsta ka nende õigusi, kes on teistsuguse seksuaalse sättumusega, nagu mainis proua Trüpfel. Euroopa Liit püüdis jälgida seda kohtuprotsessi ja me kahetseme, et meie vaatlejaid ei lubatud kohti saa-, kohtusaali. üksikasjad, mida meil siiski õnnestus pärast kohtuprotsessi saada, viitavad selgelt sellele, et härra Liiule ei antud võimalust ennast korralikult kaitsta. ja talle ei võimaldatud õiglast kohtumõistmist Euroopa Liit jätkuvalt pöördub Hiina valitsuse poole taotlusega vabastada härra Leo tingimusteta ning lõpetada teiste harta kaks tuhat kaheksale alla kirjutatud isikute tagakiusamine. meie üldine poliitika Hiina suunal, härra president, on olnud konstruktiivse kaasamise poliitika selleks, et luua konstruktiivne partnerlus. me oleme korduvalt möödanikus tunnustanud Hiina edusammusid äh, sotsiaalsete majanduslike õiguste tagamisel. ka hiljutist Hiina-poolsete inimõiguste alaste tegevuskava avaldamist. kuid teisalt on väga palju tõsiseid muresid kodanike poliitiliste õiguste tagamisel selles riigis ja mitmete viimaste aja sündmustega seoses ja ka neid on tõstatanud selle koja lugupeetud saadikud oma resolutsiooni eelnõus. Euroopa Liidu pühenduvus inimõigustele äh, on pidevalt olnud ka küsimuseks meie poliitiliste kontaktide raames ja eriti inimõiguste alases dialoogis Hiina ametivõimudega. viimasel kohtumisel, nagu te teate, möödunud aasta kahekümnendal novembril Beijingis seda tõestas meie suhete tugevus võimaldab neid küsimusi sõbralikult arutada. Nanjingis Euroopa Liidu Hiina tippkohtumisel möödunud aastal tõstatati ka inimõiguste alaste, alane küsimus nii arutelude käigus kui ka pressikonverentsil. härra president, proua Verdi, proua Korhola mainisid ka küberrünnakuid Google'i vastu komisjon leiab, et see on veel üks murettekitavaid arenguid sõnavabaduse valdkonnas Hiinas. kindel on see, et me peame seda olukorda tähelepanelikult jälgima ja me teame, et jätkuvad läbirääkimised Google firma ja Hiina ametivõimude vahel jätkuvad, me oleme valvel ja kui taolised küberrünnakud taas toimuvad või äh, on suunatud Euroopa Liidu firmade vastu. ma tahan üle kinnitada äh, selle koja ees, härra president, kui te lubate, me jätkuvalt tõstatame neid küsimusi ka kõige kõrgemal tasemel. meenutame ja tuletame Hiina Rahvavabariigile meelde nende äh, kohustusi seoses rahvusvaheliste inimõigustega me samuti tuletame meelde Hiina põhiseadusega antud tagatusi, tagatise sõnavabaduse osas. lugupeetud parlamendisaadikud, meil on kõigil ühine eesmärk saavutada avatum, läbipaistvam Hiina, mis peab kinni inimõiguste alastest rahvusvahelistest normidest ning äh, me tegutseme koos selle nimel, et vastu seista ülemaailmsetele väljakutsetele. selle eesmärgi saavutamiseks me peame jätkuvalt töötama meie strateegilise partnerluse kujundamisel. härra president, vastus ka proua de Kaiseri ühele küsimusele, kui räägiti äh, Briti kodaniku Akmal Shaiki hukkamisest. Euroopa Liit on jõuliselt hukka mõistnud Akmal Shaiki hukkamise ja kahetseb sügavalt seda, et Hiina ei ole arvesse võtnud ega kuulda võtnud Euroopa Liidu korduvaid taotlusi, äh, et muuta Euroopa Liidu kodanikule äh, määratud äh, surmanuhtlust. suur tänu, volinik meil on siiski veel üks päevakorrapunkt jäänud ja ma palun nüüd äh, saadikutel vaikselt oma kohtadel istuda. järgmisena arutelu Filipiinide äh, resolutsiooni ettepaneku üle ja alustame härra Proverost kahe minutiga. Grazie presidente. È una, è ormai una triste abitudine la.... suur tänu, härra president nüüd äh,